ette, äh, kui äh, ähm, langevate majanduste valuutasid võimaldatakse ka vabalangusesse, siis taastumine saab olema raske. tänan, härra Brons, järgmisena härra Oodi. härra president, nõukogu